Buongiorno a tutti, possiamo cominciare. tere hommikust kõigile, kas saame alustada, vabandan selle paariminutilise hilinemise pärast. aga nüüd palun istuge ja alustame tööga. ja paluksin, et kõik võtaksid kiirelt kohad sisse. esimene teadaanne. see puudutab päevakorra muutmist ja pean teavitama teid sellest, et punkt number kakskümmend, mis puudutab äh, ITRE Tšiili äh, tagasisidet, ei tule täna arutelule, vaid äh, hiljem. jah, punkt number kakskümmend, see on siis kaheksateist, kakskümmend detsember kaks tuhat seitse, me ei aruta seda täna, vaid märtsikuus. ja nüüd läheme edasi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 sest äh, tundub, et äh, see raport äh, ei too endaga kaasa mingeid suuri vastuolusid. muudatusettepanekud on seotud sellega, mis on selle raporti tuumaks, olulisemateks punktideks ning isikustamata andmete vaba liikumine Euroopa Liidus, jah, see on tõesti väga oluline Mm, me selles äh, valdkonnas peame tegelema erinevate andmete seguga. Äh, ja see toob endaga kaasa teatud probleeme, kui me räägime äh, isikuandmete ja isikumast, isikutamata andmete eristamisest, nende vahel vahet tegemisest ja meil on siin kindlasti vaja selgust me peame teadma, millistel juhtudel me räägime põhimäärusest ning millel, millal mm, hakkab kehtima siis määrus, mis puudutab äh, isikustamata andmeid. ja kui me räägime erinevate andmetüüpide eristamisest, äh, siis see on seotud äh, ka alusmäärusega aga ähm, äh, me peaksime hoidma ära selle, et alati just GDPR-i äh, automaatselt rakendatakse. meil on äh, erinevaid kohtumisi olnud raportööri, variraportööride ja Euroopa Komisjoniga ka, e, kus me rääkisime asukohaandmete teemast Äh, ja Euroopa Komisjon äh, tuli välja teatud äh, teemadega, lisaks veel tsentraalne andmepank ka sellega seoses tegime meie omalt poolt ettepanekuid, et sellist informatsiooni ei tohiks ilmtingimata edasi anda. siis oli veel avalik turuhalduse äh, valdkonna küsimus äh, kui nüüd rääkida teatud teenuste pakkumisest, äh, siis ka need teenused peaksid olema allutatud kõnesolevale direktiivile me räägime ju tegelikult ka sellest, et me peame kaitsma ka avalikku äh, julgeolekut ja korda. Äh, nii palju siis äh, mul oligi omalt poolt öelda selle teema kohta ja ma ootan põnevusega kolleegide poolseid märkusi ja mm, ma loodan, et meie edasine koostöö viib selleni, et see arvamus siis kiiresti ka vastu võetakse Noh, tegemist on tõesti väga olulise osaga digitaalselt ühtsest turust, aitäh! suur aitäh! tõepoolest väga hea töö ja muidugi saavad ka variraportöörid sõna. kolleeg Pilkunen, palun kõigepealt Rahvaparteist. suur aitäh, aitäh ka raportöörile raporti eest me loome digitaalset ühisturgu, see on üheks suurimaks projektiks Euroopa Liidus, me teame, et äh, see on üheks äärmiselt oluliseks, äh, et andmed on äärmiselt oluliseks aspektiks ning ei tohiks osutuda tõkis, takistuseks. IKT ettevõtted, kuid ka teised äh, ettevõtted elektrisektoris, haiglates, põllumajanduses on seotud andmetega turuväärtust hinnatakse ligi kuuekümne miljardi euroni ning potentsiaali äh, saja kuue miljardini aastaks kaks tuhat kakskümmend. nii et seega on tegemist äärmiselt olulise teemavaldkonnaga meie tööhõive ja majanduskasvu jaoks. isikustamata andmete äh, voogude küsimus on esimeseks sammuks, et äh, parandada andmete vooge, me peame kaotama liikmesriikide sisesed nõuded Euroopa Liit peab olema üks ühtne toimiv turg selleks, et olla konkurentsivõimeline Hiina ja Ameerika Ühendriikidega. toetan tugevalt komisjoni ettepanekut, mille kohaselt ei tohiks olla mingeid ebavajalikke erandeid määrusele. andmed peavad liikuma nii vabalt kui võimalik. meil ei tohiks kindlasti olla mingit lisakoormust siin neile ettevõtetele, mis üritavad innoveerida andmemajanduse valdkonnas. nagu raportöör juba ütles segaandmekogud on tekitanud küsimusi, me peame leidma õige lahenduse, mis ei muudaks keerukamaks seda valdkonda. inimesed ja ettevõtted Euroopas on juba raskustes sellega, et peavad GDPR-i kohaldama. me teame, et segaandmeblokke tuleb, sellega, seega tuleb tegeleda. sellest tulenevalt ma arvan, et variraportööridena ja raportöör samuti peavad neile küsimustele järgmistel nädalatel keskenduma. ma arvan, et väga oluline esimene samm on see, nimelt et meil oleks vaba andmevoog Euroopas, kuid ma usun, veelgi olulisem on see, kuidas me tagame andmetele juurdepääsu, kuidas me seda parandame. seda arutatakse tihti kogu Euroopas ja ma usun, et juurdepääs andmetele on äärmiselt tähtis just innovatsiooni ja ettevõtluse seisukohalt. eile transpordikomisjonis eh, kinnitasime ära algatusraporti transpordisektoris ning seal kutsusime üles komisjoni tulema välja õigusloomelise ettepanekuga sõidukite andmete kohta sellel aastal juba, sellepärast et meie ja usume, et see on äärmiselt oluline eh, kogu väärtusahela jaoks eh, just tootmises Äh, oluline on, et meil oleks juurdepääs äh, sõidukite äh, andmetele ning see on tegelikult tähtis kogu meie tööstuse jaoks Euroopas. seega järgmine samm, andmevoogude avamine ja andmemajandus on oluline, väga huvitav oleks kuulda komisjonilt, mida nemad plaanivad teha, eriti just, mis puudutab ettevõtete vahelist andmete reguleerimist. aga suur aitäh, tegemist on hea raportiga edasiseks tööks! E suur aitäh! usun, et järgmist kolleegi veel ei ole, proua Kallas saatis äh, meile meeli, teda ei ole praegu siin ja nüüd palun äh, kolleeg Talunde. suur aitäh! isikustamata andmed peaksid liikuma vabalt ja ei peaks olema mingeid lokaliseerimise probleeme. me tervitame seda, et raportöör üritab selles suunas liikuda, piirata erandeid ning vähendada äh, liikmesriikide võimalusi äh, mingeid takistusi tekitada. aga me ei tohiks eirata üldist andmekaitsemäärust, me tunneme muret äh, viidetele mis puudutavad isikuandmeid. kohtud peavad otsustama vastavalt GDPR-ile, kas Äh, tegemist on andmevoogudega, mis sisaldavad ka isikuandmeid. veel üks aspekt, millega tuleks arvestada, on see, et äh, taristud peavad olema ühtlaselt äh, üles ehitatud kõikjal, praegu see nii ei ole, osades liikmesriikides on IKT-sektorid paremini välja arenenud, peame kaaluma teisi instrumente selleks, et tagada parem kaasatus. lisaks sellele Vendor locking äh, müüjate blokeerimine on ka üks asi, mida tuleks kaaluda. Presente? noh. Dunque la parola alla collega. nüüd äh, kolleeg Kappel, palun suur aitäh, lugupeetud esinaine, mina tahaksin arvamuse koostajat tänada siiani tehtud töö eest ja ma jagan tema arvamust, siin ei ole mingeid suuri vastuolusid. see arvamus, mille me raporti kohta koostame, on ääretult olulise tähtsusega andmete vaba liikumise tagamiseks, eriti just isikustamata andmete puhul Euroopa Liidus Äh, isikuandmete puhul meil on äh, andmekaitse põhimäärus, äh, määrus juba olemas ja me teame, et läbi on viidud erinevad uuringud, mis näitavad, et tõkist, tõkest andmete eemaldamine on väga oluline selleks, et tagada äh, andmete vaba liikumine ja et andmed saaksid oma täielikku potentsiaali ära kasutada. andmetega on seotud väga suur potentsiaal, nagu siin öeldi, aastaks kaks tuhat kakskümmend äh, on andmemahu väärtus neli protsenti äh, Euroopa SKT-s, see on umbes seitsesada kolmkümmend üheksa miljardit ja pilveandmetöötluse mm, osakaal on ka väga oluline hinnatakse, et nelisada nelikümmend üheksa miljardit saab äh, selle väärtus olema lähiaastatel, äh, selle väärtus kasvab lähiaastatel mitu korda ja me peame tagama vaba andmete voo ja seetõttu on vaja andmete vaba voogu tagada ja äh, see peaks äh, võimaldama ka äh, tagada toimiva digitaalse ühtse turu ja tuleb tagada juurdepääs andmetele. oluline on ka välja töötada näiteks pilvandmetöötluse pakkujate vahel vabatahtlik käitumiskoodeks ning Äh, oluline on ka tagada sellised süsteemid, millega liikmesriigid omavahel suhelda saavad, äh, aga käitumiskoodeks, äh, mis välja töötatakse, tuleb ka ellu rakendada, see on ka tähtis. oluline on see, et riiklikud piirangud, kui me räägime lokaliseerimisest, kaoksid selleks, et vaba andmevoogu tagada ning tõkked andmete vaba liikumise teel IT-süsteemide vahel tuleks ka eemaldada ja mm, ootan põnevusega meie head edasist koostööd selles vallas, aitäh! Grazie e non ci sono altri eh, shadow eh, teisi variraportööre ei ole, seega kolleeg Rubik, kas keegi veel soovib sõna? jah, tänki, president Hoia uh.... suur aitäh! ma tahaksin omalt poolt öelda, et tegemist on olulise järgmise sammuga digitaalse ühtse turu äh, suunas liikumises äh, Mm, meil on roamingu raamistik andmerändluse valdkonnas on arengud olnud väga kiired viimastel aastatel ja piiriülene andmete edastus äh, mängib tulevikus veelgi suuremat rolli aga loomulikult eh, on siin teemaks ka see, et Euroopa Liidu institutsioonid eh, peavad tugevamalt ja intensiivsemalt siin valdkonnas koostööd tegema ja minu ettepanek on see, et Enisa, Berek ja Eisa eh, peaksid siin ühise meeskonna moodustama selleks, et neid tulevikku puudutavaid küsimusi tõsiselt arutada, me teame, et intelligentne võrk võrk äh, või võrgustik on äh, väga olulise tähtsusega äh, selleks, et seda kõike tõhusalt korraldada ja meil on väga suuri väljakutseid selle teemaga seoses ja, ja meil on, on vaja häid süsteeme, turvalisi süsteeme, sellepärast et turvaline andmete edastamine on väga oluline, selleks on vaja häid taristuid ja Euroopa tasandi normi, normeerimise instituudid ja asutused äh, võib-olla võiksid ka selle teemaga tegeleda äh, ja äh, võiksid liikuda edasi sertifitseerimise suunas ja siin tuleb ka tähelepanu pöörata uutele tehnoloogiatele, näiteks plokiahela tehnoloogiale, tehnoloogiale viimastel kuudel oleme siin valdkonnas näinud väga positiivseid arenguid või siis tuleb äh, pöörata tähelepanu ka teistele uutele süsteemidele Euroopa Liidu poolelt äh, näiteks superarvutite äh, teemal on suuri mm, samme edasi astutud mm, ja mina leian, et selles valdkonnas peaks Euroopa olema globaalsel tasandil juhtrollis, aitäh! suur aitäh, head kolleegid, kui keegi teist sõna ei soovi, siis DJ Connect saab sõna. Äh, kolleeg Šassane. okei okay,, good morning and many thanks uh, to tere hommikust ja suur aitäh lugupeetud parlamendisaadikutele tehtud töö eest niivõrd olulises küsimuses, mis puudutab digitaalset ühtset turgu. me hindame väga seda, Euroopa Parlament on oma tööd kiirendanud, sest et küsimus on oluline nõukogu saavutas kokkuleppe detsembris Eesti eesistuja poolt välja pakutud teksti osas. me tõepoolest eeldame, et tuleb segaandmeblokke, kuul-, oleme ära kuulanud ka tööstuse seisukohad, aga ma arvan, et oluline on, et ettevõtete jaoks kehtiksid väga lihtsad eeskirjad, nii et kõigil oleks äh, kerge tagada nendest kinnipidamine. kuid samuti Äh, annaks see neile kindlust selles osas, kuidas oma andmetega toime tulla. mis puudutab äh, vaba andmevoogu, siis ähm, kõnealune määrus peab olema täielikult kooskõlas GDPR-iga. isikustamata andmete vaba voog äh, ja GDPR peaksid siis moodustama ühtse eeskirjade kogumiku ning see peaks aitama äh, mõista ettevõtetele, et on seaduslik äh, ükskõik kus Euroopa Liidu territooriumil andmeid hoida. mis puudutab andmekaitset, siis äh, tegelikult peavad ettevõtted hindama seda, kas on tulus isikustamata andmed lahkulüüa isikuandmetest. kui nad saavad seda teha, siis jah, seda on väga lihtne teha, GDPR kehtiks isikuandmetele ning vaba äh, andmevoo määrus äh, ülejäänud andmetele. aga kui ei ole võimalik isikustamata andmeid isikuandmetest lahku lüüa, siis muidugi GDPR kehtib äh, kõikidele andmetele. väga oluline on, et me tagaksime täieliku GDPR-i kohaldamise. mis puudutab järelevalvet, siis komisjoni sooviks on silma peal hoida andmevoogudel Euroopa Liidus. seda oleme me ütelnud ka oma mõjuhinnangus, mis ettepanekuga kaasnes. Euroopa Liit tegelikult on juba selleks mandriks maailmas, kus on kõige suuremad sisesed andmevood. ja kui me vaatame andmete vahetust Euroopa Liidu ning ülejäänud maailma vahel, siis tegelikult Euroopas siseselt leiab aset oluliselt rohkem andmevahetust kui Euroopa Liidust välja või kui kuskil mujal maailmas erinevates regioonides. seega me juba oleme andmevoogude osas esirinnas ning kõnealune määrus veelgi kiirendab seda tendentsi ja aitab meil jääda esirinda. informatsiooni kohta me peame pakkuma lihtsat äh, võimalust äh, infot saada, ühte ühtset portaali on meil vaja, kust on võimalik kogu info kätte saada. see on väga oluline meie jaoks, samuti peame me tagama, et info spetsiifilise liikmesriigi seadusandluse kohta vajalikes keeltes oleks see samuti kättesaadav. see on ka põhjuseks, miks me plaanime nõuda, et liikmesriigid ise muudaksid äh, selle info kättesaadavaks oma seadusandluses. proua Virkanen küsis äh, ettevõtetevahelise andmete vahetuse kohta. see on ka samuti oluliseks osaks Euroopa andmemajanduse arendamisest. see oli oluliseks osaks samuti komisjoni avaldusest äh, eelmise aasta jaanuaris, kui me kõnelesime Euroopa andmemajandusest komisjon kiidab heaks uue digitaalpakke selle kevade jooksul ning see pake sisaldab samuti tervet rida olulisi aspekte, mis aitavad edasi viia Euroopa andmemajandust. ettevõtetevaheline andmete vahetus, siinkohal komisjon võtab vastu äh, juhised, mis kataksid tegelikult ka avalisektori andmeid. ja lõpetuseks komisjon juba teeb tööd selle kallal, et välja töötada andmete jagamise äh, tugikeskus ettevõtete vahelises andmete jagamises. suur aitäh parlamendile tehtud töö eest selles niivõrd olulises küsimuses ja me tõepoolest äh, ootame, et läbirääkimised lõpeksid edukalt ning et me saaksime hakata triloogiga pihta juba Bulgaaria eesistumise ajal. suur aitäh teile! aitäh teile. kas äh, kolleeg Krasnovjevski soovib veel sõna? suur aitäh, aitäh kõigile. kõik teie kommentaarid olid äärmiselt kasulikud, võtame need arvesse. võib-olla üks asi veel, kui lubate see on kõige olulisem minu meelest, segaandmed. meie pakume välja sellise lahenduse, mis võimaldaks tagada ka isikuandmete kaasamise, kui äh, lõppeesmärk on halduslik ja kui tegemist ei ole tundlike annetega. sellisel juhul me tahaksime, et praegune määrus kehtiks. ülejäänud juhtudel aga me tahaksime kasutada GDPR-i. kolleegi poolt välja pakutud lahendus ehk siis, et kohtud peaksid saama otsustada tegelikult oleks see suhteliselt halb äh, iduettevõtetele ja VKE-dele. ja korduvalt äh, oleme seda kuulnud ka just iduettevõtete esindajatelt seda. igal juhul mõtleme kõikide äh, kommentaaridele järgi, mis täna hommikul välja öeldi ja tänan variraportööre ja häid kolleege. suur aitäh teile! ja viimane teave, muudatusettepanekud kakskümmend seitse veebruar kaks tuhat kaheksateist muidugi ja nüüd läheme edasi järgmise punkti juurde. see puudutab Euroopa Liidus tehtavate välismaiste otseinvesteeringu kontrollisüsteemi. meie äh, raportöör härra Pütikofer tuleb hiljem, seega teen ettepaneku, et alustame kohe variraportööridega ja siis raportööriga, kui tema kohale jõuab. esimesena proua Krosstet Rahvaparteist, palun Madame la présidente, merci. Alors, euh, je ne suis pas... suur aitäh. ma ei ole tegelikult, härra Pütikofer just tuli. Madame Grossette d'accordo, torni- kui proua Krostet on nõus, siis äh, hakkame tegelikult nüüd pihta ikkagi raportööriga. Äh, jätame teile lihtsalt aega, et äh, oma kohale istuda. capito che si tratta di lui, sì. Monsieur Butikofer. Good morning, colleagues. Thank you, chair. suur aitäh, lugupeetud esinaine, tere hommikust, kallid kolleegid. niisiis suur aitäh mulle sõna andmast, et ma saaksin mõne sõnaga rääkida teemast, Äh, mille kohta meie komisjon koostab äh, arvamuse. see puudutab Euroopa Liidu äh, tehtavate välismaiste otseinvesteeringute kontrolli süsteemi kehtestamist. esialgne ajakava on kolleegidele laiali saadetud, mistõttu ma arvan, et ma seda eraldi kommenteerima ei pea üleüldine ajakava. Äh, kui me tahame tõesti jõuda tulemuseni enne äh, selle äh, seadusloome perioodi lõppu, on üsna range kui parlament aasta lõpuks mõistlikule kokkuleppele ei jõua nõukoguga, siis ei ole võimalik eh, enne seda määrust, enne Euroopa valimisi jõustada. ja see teema on väga vastuoluline. me oleme näinud, et mõned liikmesriigid toetavad väga seda algatust, näiteks Prantsusmaa, Poola, Saksamaa ja Itaalia, siis teised liikmesriigid on üsna tõrksad, nagu näiteks Portugal ja teisedki riigid. selles kontekstis ei ole minu eesmärgiks tulla välja ideaalse või täiusliku kontrollimehhanismiga, vaid pigem praktilise lahendusega või lähenemisega, mille osas loodetavasti ka kokkuleppele jõutakse piisava enamusega siin kojas ning ka nõukogus ning meie kahe institutsiooni vahel ka mina leian, et see lähenemine, mille komisjon on valinud, on vägagi mõistlik ja, ja produktiivne lähenemine. ja ma tahaksin rõhutada. ja see on väga oluline, kui me kirjeldame komisjoni ettepanekut, et see ettepanek ei ole mingi kurikaval püüe protektsionism meie kaubandussuhetesse tagaukse kaudu sisse tuua. ei, see ei ole protektsionism, ehkki seda süsteemi tõesti on vaja selleks, et kaitsta Euroopa tööstust ja Euroopa taristuid, kus Äh, võib juhtuda, et avalik kord ja julgeolek satub ohtu. Need ettepanekud, mille mina välja pakkusin, püüavad äh, siia sisse tuua väga lihtsaid mõtteid, kõigepealt näiteks see, et kui vähegi võimalik, siis määrus tuleks teha võimalikult vähe bürokraatlik mõned komisjonipoolsed ettepanekud näevad ette aruandluskohustust, mida võib pidada natukene mm, liiga rangeks või suureks ja minu ettepanek on see, et meil oleks vähem koormav aruandluskohustus. Äh, see on siis näiteks üks näide sellest, mida ma olen välja pakkunud ja teie võite siis nüüd otsustada ja kaaluda, kas see oleks mõistlik või see õõnestaks siis äh, selle määruse üleüldist eesmärki. samamoodi leian ma, et äh, me peaksime looma võimalusi tõhusaks koostööks liikmesriikide vahel. ja me peame tagama ka selle, et see koostöö ei survestaks liigselt äh, mõningaid osapooli, sest äh, ma ei taha, et äh, liikmesriigid keelduksid koostööst lihtsalt seetõttu, et arvatakse, et see tooks kaasa liiga suure halduskoormuse. ja ilmselgelt on oluline ka see ja me, ma arvan, et me peaksime seda kõik rõhutama, et Äh, otsuste langetamine jääb siiski liikmesriikidesse. tegemist ei ole mm, vähem või rohkem mm, varjatud komisjonipoolse võimu haaramisega. Äh, see on väga äh, selgelt vaja välja öelda ja ma arvan, et see mm, on mõistliku kokkuleppe heaks aluseks ka ma ei hakka siin neid ettepanekuid äh, üksikasjalikult kirjeldama, mille ma olen teinud, ma olen kindel, et teil kõigil on olnud võimalus neid juba analüüsida ja pakkuda kindlasti välja ka omapoolseid mõtteid nendega seoses, aga tahaksin siiski välja tuua ainult ühe konkreetse mõtte, mis võib äh, teile võib-olla tunduda kummaline, kui äh, seda esmalt vaadata, aga see puudutab võimaliku ametiühingute rolli mm, amet- või kaubandusõiguses. minu ettepanek on see, et me peaksime kaaluma seda, et äh, kas anda ka äh, ametiühingutele proaktiivne roll äh, erinevate teemade tõstatamisel, kui nad näevad, et teatud osapoolte huvisid kahjustatakse või need saavad mõjutatud, mõned võivad küsida, et miks sa tahad anda või miks me tahame anda nii suure võimu ametiühingutele, aga ma tahan seda nüüd selgitada Äh, see mõte on pärit äh, Ameerika Ühendriikide kaubandusõigusest. seal äh, on sätted paigas, mis võimaldab ametiühingutel tõstatada teemasid, küsimusi, mis on seotud Ameerika FTA-dega ja äh, nad saavad seda tõstatada Ameerika Ühendriikide kaubandusesindajaga, äh, kui ametiühingud leiavad, et äh, kaubandussuhted rikuvad FTA-de sätteid ja kogemus on näidanud, et mõningatel juhtudel, kui ettevõtted tõstatavad kaubandusalaseid teemasid või kaebusi, mm, siis kaubanduspartnerid on kätte maksnud sellistele ettevõtetele ja selleks, et et äh, keegi ei äh, satuks sellise tegevuse ohvriks äh, ja vältida ka seda, et inimesed kardaksid teemasid tõstatada. Mm, kui seda tegelikult oleks vaja, sest et rikkumine on aset leidnud, siis Ameerika kaubandusõiguses on tõesti sätted, mis võimaldavad ka ametiühingutel muret väljendada selleks, et ettevõtted Äh, saaksid nii-öelda peita äh, või varjuda äh, ametiühingute selja taha ja sellegipoolest anda teada nendest teemadest ametivõimudele ja anda ametivõimudele ka mm, põhjus konkreetsete teemadega tegelemiseks. ma arvan, et see on väga mõistlik ja nutikas viis, kuidas teemasid nähtavaks muuta ja neid arutada Äh, see on hea viis äh, tagada võimalus selliste teemadega tegelemiseks ilma seadmata ohtu äh, ettevõtete olukorda või positsiooni. see on siis üks selline ettepanek, millest te võib-olla varem kuulnud ei olnud, aga mis selles dokumendis sees on, aitäh! aitäh härra Pütikohverile ja ka kolleeg Salini on kohale jäänud, nii et tõepoolest anname siis äh, sõna äh, tegelikule variraportorile, mitte proua Krosstetile. suur aitäh! koos raportööri Putikoferiga oleme üritanud siis välja kujundada need üldised aspektid, mis peaksid ITRE e seisukohti kajastama äh, kõnealuses määruses ja nagu ikka tihtilugu algses arutelude faasis on meil suuri ja vastuelusid ja vabandust, oleme me tihti ühel nõul ja loodetavasti see ühel nõul olek ka jääb kestma. härra Putikoferi sissejuhatus äh, see puudutas siis seda esimest äh, versiooni, mis ka meie saime ning mis on heaks aluseks edasisele tööle. mõned märkused ma ei kuulnud küll tervet kolleegi sõnavõttu, aga nii palju kui kuulsin, pean ütlema, et nõustun üldise lähenemisega, mille kohaselt see võib tunduda retooriline, aga ikkagi on õige toonitada, et kui me räägime otsestest investeeringutest Euroopa Liidust, see ei tähenda seda, et me hakkame uut protektsionismi kehtestama. aga tegemist on uue teadlikkusega mõneti. põhimõtteks on see, et investeeringud liikmesriigis äh, mõjutavad ka teisi liikmesriike. seega esiteks tuleks mõista, kuidas on võimalik harmoneerida investeeringute äh, strateegiad, mis mõjutavad tegelikult kõiki Euroopa Liidu liikmesriike. kui investeeritakse näiteks Pireuse äh, sadamasse, siis sellel on omad tagajärjed Saksamaale, Prantsusmaale, Itaaliale. seda esiteks. seega esiteks siis me peame stimuleerima, kuna praegu meil on kaksteist liikmesriigi kahekümne seitsmest, millel on äh, screening'u süsteemid. me peame kuidagi stimuleerima ühtset lähenemist kõikides liikmesriikides, nii et äh, kõik liikmesriigid seda äh, screening ut ka teostaksid, lähtudes samadest kriteeriumitest. pädevus jääb muidugi siin ainult liikmesriikide kätesse, see on ilmselge. me ei taha hakata ümber jaotama pädevusi, sellepärast tegemist on liikmesriikide pädevusega, aga me peame vaatama, kuidas äh, seda pädevust säilitades saame me tagada, et Euroopa Liidu otseste investeeringute mõju äh, oleks ühtlane kõikjal Euroopa Liidus. teiseks selleks, et üles ehitada tõhus kontrollisüsteem, tuleb paika panna teatud tingimused. sellepärast, et meil on vaja, et nendes kriteeriumites äh, oleksid nõus ka mm, Euroopa Liidu välised liikmesriikides. me ei saa kehtestada sellist süsteemi, mis ei eh, oleks kuidagi vastastikune. muidugi teen ka muuda-, teeme ka muudatusettepanekuid, kuid ei hakka neid siin eh, eraldi kommenteerima, sest see ei ole õige koht ja mis puudutab veel Budikoferi viimast analüüsi ning ametiühingute osalust, ja on iga, see on tege-, tundlik teema ja on täiesti põhjendatud, et seda arutame. me näeme, et Ameerika Ühendriikides see toimib, aga eh, me teame väga hästi, et Euroopas ametiühingute ja ettevõtete äh, vahelised suhted on täiesti erinevad sellest, mis Ameerika Ühendriikides selles valdkonnas toimub. raportöör teeb ettepaneku tõsiselt muuta meie enda ametiühingute organiseeritust ja tegelikult ka puudutab see tööõigust, ma mõtlen kas või oma koduriigile, see on ilmselge tagajärg. nii et me peame vaatama, mis, mis siin teha, aga üldiselt raport liigub õiges suunas. suur aitäh ja nüüd palun sotsialistide ja demokraatide nimel kolleeg Marta. jah, suur aitäh paar mõtet konteksti kohta. kahekümnes sajand on olnud küll kahepoolne, kahekümne esimene aga mitmepoolne. meie strateegilised liitlased ei ole ilmtingimata meie peamised majanduspartnerid. seega minu lähtekohast Euroopa Liit peab loobuma oma naiivsest välisinvesteeringute aktsepteerimisest. me oleme ainus äh, koht, kus ei ole veel mingit filtrisüsteemi. Hiinas, Austraalias, Ameerika Ühendriikides on aga äh, välisinvesteeringute kontrolli karmistatud, me ei saa olla siin ainsad naiivsed äh, tervel planeedil. meie konkurentide otseinvesteeringud tähendavad seda, et me peaksime kõigepealt vältima tehnoloogiliselt Euroopa liiga suurte sõltuvust, samuti majanduslikult, selleks et tagada meie strateegiline autonoomia nii Euroopa Liidule kui meie liikmesriikidele. ja samuti tuleb äh, meie ühiskondade toimimise aluseks olevate infosüsteemide süsteem muuta kindlaks, kuid äh, ja me ei, ja me peame neid kaitsma näiteks selliste ohtli-, ohtude eest nagu viirused. ma olen nõus raportööriga, et siin on palju huvitavaid ettepanekuid, nagu näiteks ametiühingute aktiivne roll, parlamendi kasvav roll, süsteemi Euroopa meelsemaks muutmine ning filtreerimissüsteemide parandamine aga ma tahaksin minna kaugemale. kerge oleks äh, staatus quo'd kaitsta ja jääda kaitsepositsioonidele, näiteks Prantsusmaalt võiksime me tagada, et meie filtrisüsteemi äh, see uus määrus ei mõjuta. aga kui me näeme, et igasugused ohud äh, muutuvad üha suuremaks ja kus tegelikult ahela kõige nõrgem lüli omab üha suuremat tähtsust, ei saa lihtsalt piirduda sellises olukorras sellega, kus me headest tavadest mingi nimekirja koostame. meil on vaja tasakaalustatud lähenemist, me peame toetuma raportööri poolt tehtud ettepanekutele, kuid minu meelest me peaksime neid veel laiendama kõikidele liikmesriikidele, ka neile, kus praegu ei ole ühtegi äh, screening'u süsteemi. ning mis puudutab äh, kriteeriume, siin ei ole veel lõplikud arvamust välja kujunenud, peame jätkama sellega ja samuti tahaksin veel lõpuks ütelda, et ma ta-, soovin, et me saaksime muudatusettepanekute esitamise tähele, tähtaega nädal aega edasi lükata, sellepärast et INTA on äh, kahe, palju pikema ajaga, ma ütlen, et kakskümmend kuus märts on neil vist see tähtaeg. nii et äh, me tahaksime variraportöörina, et muudatusettepanekute tähtaeg lükataks ka siin edasi, aitäh! suur aitäh! ma usun, et see on igati mõistlik ettepanek, vaatame, mis raportöör sellest arvab, kas me saame ajakava parandada. aga võib-olla see aitaks jah kõigil paremini argumenteerida. ECR-i variraportööri ma ei näe, Alte oma ka mitte, nii et kuue, Lopez Bermejo, palun. Eh, eh, aitäh, proua eesistuja, aitäh ka raportöörile selle tutvustuse eest meil on terve rida küsimusi ja probleeme. kõigepealt äh, ma arvan, et selline tausta uurimine on vajalik välisinvesteeringute puhul. see on põhjendatud, äh, liikmesriigid ja Euroopa Liit vajavad seda, aga pro probleem, mida selline investeerimine tekitab, kui äh, see ei ole mitte mingil moel piiratud, kui me ütleme, et kõik on lubatud tähendab, et võivad kaduda töökohad, võib äh, alaneda eurooplaste elatustase, aga kui selliseid investeeringuid ei kontrollita, siis tekib võimalus, e, et tekitatakse pöördumatut kahju meie keskkonnale. üks suurimaid murekohti meie jaoks on juba täna see, et liikmesriigid ja komisjon võivad kontrollida välisinvesteeringute tüüpi, mis, mida võetakse vastu ja mida mitte. meil on vähemalt selline mulje jäänud, et osadel liikmesriikidel on vetoõigus teiste üle eh, hetkel, kui investeeringutega nõustutakse või mitte ja kui me nõustume eh, infovahetusega, siis me ei ole nõus sellega, et on nõue Ähm, selgitada või et üks äh, riik saab panna teisele riigile veto, kui see peaks toimuma julgeoleku või äh, avaliku korra nimel, siis seda on võimalik kasutada üsna suvaliselt. kui näiteks ühes liikmesriigis midagi toimub ja teises mitte, siis äh, loomulikult me võime seda kaaluda. et kes on meie sõbrad ja vaenlased, kes neid tegevusi teevad, aga me, aga see pole sama kui põhjendatud argumendid äh, julgeoleku või avaliku korra osas. meil on vaja osad need elemendid kuidagi suunata õigesse suunda, sellisel juhul saaksime nõustuda selle ettepanekuga ja see, et muudatusettepanekuid esitada mm, kõikides teemades, jah, see oleks viis edasi minna. me peame vaatama, kas saame raportööriga nõustuda öö, ametiühingute rolli osas, mis peaksid olema proaktiivsemad ja samuti peaks vaatama mm, otsesemat mõju otsuste langetamisele. ehk siis jätkame tööd selle teemaga, aga meie jaoks öö, Äh, nagu ma ütlesin, võtme elemente ei ole, on just nimelt infovahetus, see peaks toimima korralikult, aga mõte selle, sellest, et riik saaks õiguse otsustada äh, investeeringute üle teistes liikmesriikides, see ei sobi. kolleega, non vedo. aitäh, hea kolleeg, ma ei näe siin FTD ega ENF-i variraportööri, seega lähme edasi saadikutega. Äh, kolleeg Rubik, palun. ja, rikki, herzlichen Dank suur-suur aitäh! Äh, see on väga oluline teema, sellepärast et äh, investeeringud toovad kaasa töökohtade loomist äh, ning investeeringuid saab kasutada ka majanduskasvu edendamiseks, kuid rahvusvahelised raamtingimused WTO-s on FTA-dele paika pandud ja investeeringute kaitse mängib siin ka väga olulist rolli ja ma arvan, et vastastikuse põhimõte on midagi, mida me tegelikult siin näha tahame ja otsime Äh, investeeringud, kus iganes neid ka tehakse, äh, peaksid äh, olema võrdsetel alustel tehtud võrreldes nendega, kes investeerivad oma koduriigis, kes seal töötavad ja väga oluline on Äh, see investeeringute kaitse ka kuidagi fikseerida. Äh, nagu öeldud, siis vastastikuse põhimõte on väga oluline äh, ja siin meie komisjonis energiaharta on ka väga oluline, meie komisjoni tööd see puudutab ka ja energiaharta on näiteks energiavaldkonnas väga oluline alus koostööks, oluline on energiaharta allkirjastada ja seda ka edasi arendada et me saaksime jõuda üleilmsele energiastrateegiani. praegusel hetkel on siin valdkonnas erinevad reeglid, reeglistikud paigas ja ma arvan, et seetõttu oleks ka selles valdkonnas edasiarengud vajalikud, aitäh. Grazie, kolleeg Grostetti, prego. suur aitäh ja palun proua Grostett. suur aitäh ma usun, et siinkohal saame tänada raportööri härra Pütikoferit tehtud töö eest, sellepärast et tõepoolest välisinvesteeringute filtreerimine Euroopa Liitu on esmatähtis. meil on praegu ainult äh, kaksteist liikmesriiki, kus on olemas selline kontrollisüsteem ja sellest ei piisa Euroopa Liidu jaoks. seega on vaja sellist kontrolli Euroopa Liidu tasandil parandada me peame käsitlema välisinvesteeringute tulemist Euroopa Liitu kui äh, suurt võimalust, aga on oluline neid kontrollida, eriti kui me räägime strateegilistest tööstussektoritest. tahaksin ühele punktile rõhku panna. ma leian, et on oluline, et kui äh, kontrollitud ja valideeritud äh, Äh, välisinvesteering äh, siia jõuab, oleks meil ikkagi võimalik kontrolli jätkata ettevõtte üle, sellepärast et ettevõte võib äh, edasi areneda. välisinvesteeringu ärakinnitamine ei peaks andma nüüd ettevõttele kõiki võimalusi. kui ettevõte edasi areneb, siis meil peaks olema võimalik kindlaks määrata, kas on vaja mingeid erimeetmeid see aitaks meil hoida silmad äh, peal tehtud investeeringul. aitäh! aitäh! nüüd äh, palun härra Petinada Digitrade'ist, palun tehke lühimalt, sellepärast et äh, arutelu on oluline, aga varsti tuleb hääletus. La ringrazio presidente uh,. Thank you very much to the members of the committee. aitäh komisjoni liikmetele ja raportöör härra Pütikoferile toetuse eest ja samuti sõnavõttude eest, mis üldiselt toetavad seda meedet ja seda ettepanekut, mille komisjon on teinud, meie hinnangul on see proportsionaalne äh, võrreldes mm, eesmärgiga, tahaksin mainida paar punkti, äh, mida märkasin muudatusettepanekutesse, mis puudutab seda, et on võimalus kommenteerida kavatsetavaid ja lõpule viidud investeeringuid, ma arvan, et viimane sõnavõtt vist mainis seda, muudatusettepanek näeb ette, et äh, arvamust võib avaldada plaan, kavandatavate investeeringute kohta, aga ma arvan, et on oluline, et on selline äh, kontrollimehhanism olemas Euroopas, mis võimaldab võimal- või,, otsuste tegemist äh, läbi viidud investeeringute osas ja oleme seda meelt, et tasub tegeleda võimalike teemadega, julgeolekuteemadega, et me oleksime teadlikud äh, hiljem, hilisemas investeeringute faasis ja komisjonil oleks võimalus, samuti teistel liikmesriikidel, oleks võimalus välja tuua võimalikud riskid ja pakkuda välja riske vähendavaid meetmeid ka pärast seda, kui investeering on juba lõpule viidud, mitte ainult äh, äh, plaanide tegemise faasis. teine Äh, punkt, äh, aruandlusnõuded, mõistame härra Pütikoferi soovi vähendada või minimeerida halduskoormust. ka meie oleme seda meelt, me oleme välja pakkunud süsteemi, mis eeldab minimaalset äh, info jagamise ähm, koormust, mis oleks aga piisavalt tähenduslik ja kasulik, et süsteem oleks ikkagi toimiv lõpetuseks äh, küsimus äh, süstemaatilise äh, taustauuringute kohta Euroopa Liidu hu-, hu-, huvides olevate projektide osas, me ei näe ette iga investeeringu kontrollimist, see tõepoolest eeldaks väga bürokraatlikku masinavärki, mida me ei taha käivitada me tahaksime piirata taustauuringud, et need kohalduksid ainult nendele konkreetsetele juhtumitele, mille puhul on julgeolekurisk ja see ei oleks süstemaatiline taustakontroll sel põhjusel, tahaksime jätta komisjonile võimaluse läbi viia taustauuringuid, selle asemel, et me kehtestaksime süstemaatilise kontrollimehhanismi, mida komisjon läbi viiks ja lõpetuseks, mis puudutab ametiühingute teemat, see on siin kõlanud, jah, Ameerika Ühendriigid näevad ametiühingutele kaubandusprotsessides rolli ette, aga tuletaksin meelde, et äh, taustauuringute äh, puhul Ameerika Ühendriikides äh, ei ole ametiühingutel sellist rolli ette nähtud, me räägime siin eritüübilistest sekkumistest, me ei räägi kaubanduspoliitikust, me räägime julgeolekupoliitilisest taustauuringusest, need on kaks eri teemat, aitäh! suur aitäh, kas kolleeg Potikofer soovib kokku võtta? palun teid. ja suur aitäh, lugupeetud esinaine, suur aitäh kõikidele kolleegidele, kes siin sõna on võtnud, kõigepealt äh, pean ütlema, et minu jaoks on vägagi aktsepteeritav see, kui muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, nagu kolleeg Martin välja pakkus, äh, nädala võrra pikemaks muutuks. mul sellega mingeid probleeme ei ole. teiseks tahan Äh, äh, rääkida ka seda, mida proua, rääkida sellest, mida äh, proua Lopez Bermejo ütles, see mure, et teatud riigid võivad faktilisi vastuväiteid esitada ja veetosid peale panna teiste riikide otsustele. mina olen seisukohal, et see oleks selle määruse väärkasutamine ning mina sellist asja näha ei taha. ja seetõttu Äh, tahaksin ma silmas pidada praegu ka seda, et me äh, ei äh, looks siin faktiliselt hierarhilisi suhteid liikmesriikide vahel. aga ma ei ole siiski veendunud selles, mida komisjon on öelnud niinimetatud ex post kontrollide kohta äh, meil ei ole siin piisavalt aega selleks, et seda arutada, aga mina leian, et on suur erinevus selle vahel, kas, äh, mm, kas meil on üks riik, äh, kus on konkreetne mehhanism, Äh, ja mille kohta määrus ütleb, et seda võib ekspost korrigeerida ja selle äh, poolt ma olen, või äh, siis selle olukorra vahel, kus ma ütlen, et ma ekspost teen informatsioonivahetust, aga tegeliku otsuse üle mingit mõjuvõimu enam ei ole ja siis ma demonstreerin ainult oma võimetust tegelikult ja see minu arvates ei ole mõistlik ja me peame selle üle natuke täpsemalt äh, mõtlema. ja mis puudutab nüüd taristuid, siis ma tahaksin siinkohal tõstatada selle teema, et äh, strateegilise taristu või strateegiline infrastruktuur, mitte ainult need äh, asjad nagu näiteks elektrivõrgud või veetorustikud, Mm, äh, vaid näiteks ka meedia mitmekesisus kuulub ju äh, strateegilise mm, infrastruktuuri hulka ja näiteks äh, Tšehhis on olnud juhtum, kus Hiina investorid on püüdnud investeeringutega teatud ähm, mm, mõju avaldada Tšehhi sisepoliitikale ja Ameerika õiguse kohaselt ei oleks see lubatud, aga Euroopa õiguse kohaselt on see kenasti lubatud. ja see on ka asi, mille peale me peame kindlasti mõtlema ja nüüd viimane asi, äh, ma olen täiesti äh, nõus sellega, et me ei taha ta-, luua mingit bürokraatlikku tava, kus äh, iga institutsiooni tuleb kontrollida või iga asja tuleb kontrollida, ei, me tahame võimaldada kontrollimise siis, äh, kui mm, ohtu satub avalik kord või julgeolek, see on just see punane joon, mm, mis selles äh, määruse ettepanekus on ja mis eristab seda ettepanekut protektsionistlikust määrusest ja mis puudutab ametiühinguid, siis ma olen valmis seda teemat komisjonile veel kord selgitama, kui vaja on, aitäh! suur aitäh, arutelu oli suurepärane ja nüüd oleme jõudnud hääletusteni. kokkuvõtteks, mis puudutab muudatusettepanekute esitamise kuupäeva, ma usun, et raportöör juba ütles, et ta on valmis nõustuma teie palvega seega siis saadame selle taotluse edasi eh, juhatusele ja vaatame, kas saame ja oma ajakava ära kinnitada, aitäh! Eh, ja annan president, eh, esimees Puusekile hääletuseks üle mikrofoni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 tere hommikust, daamid ja härrad! head kolleegid! aitäh, härra Henkel, et äh, juhtisite koosoleku algusosa. Oh, <laughs> oi, ma vabandan, see oli hoopis proua Toia, ma ei teadnud seda. kus on kolleeg Toia? Uh, somebody informed me that it was Mr. keegi andis mulle vale infot, et see oli härra Henkel esimene asepresident Prodoja, äh, kas te olete siin? aga ma olen väga tänulik, et ta juhtis koosoleku esimest osa. nüüd oleme jõudnud äh, täna hommikuse koosoleku teise osa juurde, see on väga oluline. tõenäoliselt saame Guinessi rekordite raamatusse, sest äh, see on ITRE komisjoni ajaloo kõige pikem hääletus, nii palju kui mina tean. saan aru, et kõik on valmis väga pikaks hääletuseks. alustame katsetamisega. testhääletus, avan hääletuse, head sõbrad, palun alustage. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. saan aru, et kõik toimib nii nagu vaja. nüüd lähme esimese hääletuse juurde kuuenda päevakorrapunkti osas et ettepanek, mis käsitleb äh, Euroopa Parlamendi nõukogu direktiivi, mis muudab äh, hoonete energiatõhususe direktiivi äh, raportöör Bengt Benson, tegemist on esialgse kokkuleppega, mis on saa-, saavutatud kolmepoolsetel kohtadel äh,, artikkel kuuskümmend üheksa F, äh, nimeline hääletamine, avan hääletamise. And I close the vote. hääletamine lõppenud. see on heaks kiidetud. palju õnne kolleegile Äh, kolmepoolsete kohtumiste tulemuse ähm, üle ja see läheb hääletamisele täiskogus. nüüd järgmine hääletus. head kolleegid, palun olge tähelepanelikud, me hääletame resolutsiooni üle, millega ollakse vastu delegeeritud õigusakti osas, millega äh, luuakse loetelu Euroopa Liidu ühishuvi projektidest, see puudutab äh, energeetikat, gaasi ja nutikaid võrke, need, kes tahaksid tagasi lükata sellel Euroopa Komisjoni loetelu, peaks hääletama selle ettepaneku poolt, need, kes tahaksid toetada loetelu, mida komisjon on pannud ette luua, peaksid hääletama vastu sellele vastuväitele. niisiis, hääletus on alanud. nimeline hääletus loomulikult kaks äh, Rahvapartei häält on meil üleliia, vabandan, üks Rahvapartei hääl ülearu. nüüd on kõik korras. hääletasime vastu, ehk siis äh, peaaegu mingeid äh, vastulauseid ei ole ja mis puudutab komisjoni loetelu ühishuviprojektide osas, me oleme selle heaks kiitnud. nüüd äh, suuline äh, küsimus tööstuspoliitika kohta, nimeline äh, hääletus suulise küsimuse teemal, avan hääletuse. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, aitäh. Lähme üheksanda punkti juurde ei, kodukorra küsimus. kuulan teid. see süsteem praegu ei toiminud siin ja meie kahjuks ei saanud siin hääletada. Can improve it immediately It... kas me saame selle korda kohe? loodetavasti saame. või saate istuda kuskile mujale? kas see ei oleks võimalik? niisiis, ootame. võib-olla proovin järgmise hääletuse puhul. meie kaks soovime hääletada poolt. võite selle kirja panna. hästi aitäh. nüüd äh, raport proua Francoise Kurostetilt e. e-järgne kodukorra küsimus, härra Tšelikiotis, palun. aitäh, härra juhataja. tahtsin öelda, et eeskirjade kohaselt kuue NGL fraktsiooni nimel. Läksin kaduma. kuue NGL-i nimel nad esitavad mingisuguse arvamuse või asja? on meil arvamus. Do you think on, on the list of kas, kas te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 kuue tahab esitada omalt poolt äh, vähemusarvamuse, alternatiivse vähemusarvamuse. okei okay,, thank you very much. aitäh, nüüd on selge. head kolleegid, meil on äh, terve rida hääletusi, niisiis äh, peaksime jääma rahulikuks. ärme palju rabele ja ärme äh, liigselt kiirusta, lähme punkt punkti haaval edasi. proua Francoise Grostet valmistas ette raporti ähm, Euroopa tööstuslik, äh, kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programmi kohta ja hääletame programmi üle. esimene hääletus kolmkümmend viis ja kolmkümmend kaheksa koos, kes on poolt, kes on vastu Äh, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa, kaks tuhat seitse, kaks tuhat kaheksa ja muud, kõik koos, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kaks, kolm, kolm, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks, kolm, kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaks, kompromiss neliteist A koos, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss kolm, kuusteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss neli, kakskümmend Äh, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatusettepanek kaks, kuus, üheksa, kaks, seitse, kaks koos, äh, kokku kuus muudatusettepanekut, hääletame nende üle koos, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm, äh, null, kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss neli A, kes on poolt, kes on vastu, kontrollime üle. kontrollime kon-, kompromissettepanekut neli A. hästi. Äh, jah, hääletamine käib. üks äh, Rahvapartei hääl on üle koordinaator vist hästi. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. Lähme kompromissettepaneku neli AA juurde, kes on poolt, kes on vastu. kontrollime ka selle üle, vist kõik klapib, aga kontrollime. kompromiss neli AA üks Rahvapartei hääl on üle. hääletus on lõppenud. see on heaks kiidetud. kolmsada seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss neli B, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kaheksa ja ja üheksakümmend neli koos poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kolm muudatusettepanekut koos. nelisada kakskümmend, üheksakümmend üks, ükssada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss viis ja kompromiss kakskümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, heaks kiidetud jah, kontrollime üle, kompromiss viis ja kompromiss kakskümmend üks. koos hääletame. hääletus on lõppenud. on heaks kiidetud. sada nelikümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, heaks kiidetud. neliteist, kes on poolt, kes on vastu kontrollime üle. neliteist. muudatusettepanek neliteist. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm, neli, üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada nelikümmend kuus ja kolmsada nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmsada viiskümmend ja, ja sada nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksateist ja kuus, kes on poolt, vastu veel kord, kaheksateist ja kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmsada nelikümmend üheksa, sada nelikümmend seitse, nelikümmend viis koos, kes on poolt, kes on vastu. kontrollime üle hääletus on lõppenud hea, äh, tagasi lükatud. kolmsada viiskümmend kaks ja nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmsada üheksakümmend äh, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada üheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss kaheksa ja, ja kompromiss kakskümmend kaks, kes on poolt. vabandust, kakskümmend kolm, ütleb e-, eesistuja. poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. nelisada kakskümmend üks ja sada kaheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu. kontrollime üle. kaks muudatusettepanekut kontrollime need üle, nelisada kakskümmend üks ja sada kaheksakümmend kuus. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, kompromiss üheksa, kompromiss kümme A ja kompromiss kakskümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud heaks kiidetud, kompromiss kümme, kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, neli, neli, üheksa üks, kaheksa, üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, eh, heaks kiidetud. neli, neli, kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaks muudatusettepanekut, kakskümmend seitse ja kaksteist. kes on poolt? vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kaks muudatusettepanekut, neli, viis, üks ja sada üheksakümmend, kes on poolt, vastu. kontrollime üle. kaks muudatusettepanekut, neli, viis, üks ja sada üheksakümmend hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada üheksakümmend üks ja seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu ta, tagasi lükatud. nelisada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss üksteist ja kompromiss kakskümmend kuus. hääletame koos, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kuuskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, kontrollime üle, kuuskümmend üheksa kontrollime üle. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatusettepanek üheksa, kes on poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud. niisiis üks, üks, neli järgmisena. hääletame üks, üks, neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. sada nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss kakskümmend kaks A, kes on poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud, muudatusettepanekud kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada kuuskümmend kolm ja kaheksa koos poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud sada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kakssada kuus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. nelikümmend kolm poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmkümmend seitse ja üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõpphääletus kogu raporti üle muudetud kujul viiskümmend kaks A kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud aitäh. hääletus on lõppenud. selgelt heaks kiidetud. ja hääletame institutsioonide vahelise läbirääkimiste üle kuuskümmend üheksa C eeskiri, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. selgelt toetatakse seda. palju õnne proua raportöörile Lähme järgmise päevakorrapunkti juurde. see on kümnes punkt meie päevakorras. viies õigusakt täna. punkt number kümme. meie päevakorrapunktide hulgas, see puudutab parlamendi ja nõukogu määrust äh, elektrisiseturu äh, kohta, see on uus versioon, meie raportöör Kristjanis, äh, Kristjanis Karins. tegemist on määrusega. ehk siis äh, puhta energia pakett. väga oluline teema. alustame kompromissi üks, kes on poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kakssada kuus poolt, vastu. kontrollime üle. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus üks A, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud sada kolmkümmend üks ja kaks koos. poolt, vastu. kontrollime üle. sada kolmkümmend üks ja muudatusettepanek number kaks. see on esimene osa. hääletame esimese osa üle sada kolmkümmend üks ja muudatusettepanek kaks, esimene osa. me ei hääleta teise osa üle. hääletus on lõppenud. lükk, tagasi lükatud. järgmisena muudatusettepanek kaks, sada üheksa, sada, kakssada üheksateist, kes on poolt, vastu erapooletud. kontrollime üle. tagasi lükatud. järgmisena kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss ettepanek kolm kakssada kaheksakümmend kuus, kakssada kaheksakümmend seitse, kakssada kaheksakümmend kaheksa ja kolmkümmend neli. hääletame neid koos, kes on poolt? vastu? kontrollime üle. kolmsada neli muudatusettepanek poolt, vastu tagasi lükatud jah, ma teadsin, et te tahate, et me selle üle kontrollime. kolmsada neli. kolmsada kümme poolt, vastu, kontrollime üle. ilma teiepoolse ettepanekuta kontrollime üle ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompleks kiidetud mõned lehed edasi, kompromiss nelikümmend kuus poolt, nelikümmend kolm loomulikult ütleb esimees, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. aeg-ajalt eksin. selleks, et teid üles äratada, kontrollime üle. kaks muudatusettepanekut. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kolmsada kaheksakümmend üks, kolmsada kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud ja hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. nelisada nelikümmend kuus poolt, vastu kontrollime üle. nelisada nelikümmend kuus. ja hääletus on lõppenud. nelisada nelikümmend seitse, kes on äh, poolt, tagasi lükatud, kompromiss kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakskümmend seitse kompromiss poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud mõned lehed edasi, kompromiss nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud. veel kord, kompromiss nelikümmend viis, poolt, vastu, erapooletud. selgelt heaks kiidetud. viissada kaheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, kontrollime üle. neli, kaheksa, kuus kaks, kaks, neli, kes on poolt, vastu. tagasi lükatud. kakssada kakskümmend neli on tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud Äh, muudatusettepanekud kakssada viisteist kuni kakssada seitseteist ja kakskümmend kaks esistaja, sest ka kakskümmend kaks äh, muudatusettepanek käib sinna paketti. see on heaks, heaks kiidetud. ja nüüd kakssada kaheksateist poolt, vastu. tehtud seitsesada kaheksakümmend viis, seitsesada kaheksakümmend kuus ja seitsekümmend üks. Enve, kas kontrollime üle? sest näen, et fraktsioonid on siin lõhestunud. kakskümmend kaks BB hääletus on avatud. järgmisena kaheksa, kaheksa, viis. peame olema eelkõige täpsed väga oluline määrus, nagu me teame. hääletus on lõppenud. kompromiss kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks, tuhat ükssada üheksateist, äh, tuhat ükssada kakskümmend ja kaheksakümmend üheksa, NV, kõik koos, kolm muudatusettepanekut, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. tuhat ükssada kolmkümmend kaheksa teine pool, kes on poolt, vastu, heaks kiidetud. kompromiss seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, kompromiss üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss kümme, poolt, kompromiss üksteist, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss kolmteist, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud tuhat kakssada viiskümmend kuus ja NV sada üheksateist. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kompromiss neliteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kontrollime üle. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kompromiss viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss kuusteist, kes on poolt, sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tuhat kolmsada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tuhat kolmsada viiskümmend, tuhat kolmsada viiskümmend. ja hääletus on lõppenud tagasi lükatud, tagasi lükatud, tuhat kolmsada viiskümmend neli poolt, vastu. kontrollige palun, kontrollime palun. tuhat kolmsada viiskümmend neli. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. tuhat kolmsada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud heaks kiidetud võetud kolmsada viiskümmend kuus D poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tuhat kolmsada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tuhat kolmsada viiskümmend üheksa D poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, eh, heaks kiidetud, kolmkümmend kaks A kompromissi poolt, vastu kolmkümmend kaks A. kontrollime üle, pooletud, e, heaks kiidetud kolmkümmend kaks A kompromissi poolt vastu. kolmkümmend kaks A, kontrollime üle. sest see on liiga oluline, kuivõrd tegemist on kompromissiga, kolmkümmend kaks A. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud vahe ei olnud suur. kompromiss kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. tuhat nelisada üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kompromiss kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. sada tuhat nelisada üheksakümmend kuus ja tuhat nelisada üheksakümmend üheksa poolt, vastu kontrollime üle kaks muudatusettepanekut koos. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. tuhat viissada kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tuhat viissada üheksa poolt, esimene po-, esimene osa, tuhat viissada üheksa, esimene osa, poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. tuhat viissada nelikümmend poolt, vastu. kontrollime üle. tuhat viissada nelikümmend hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. tuhat viissada nelikümmend üks poolt, vastu. kontrollime üle. sest siin on pisut erimeelsusi, hääletus on lõpetanud, tagasi lükatud. palun tõstke oma käed nii et see oleks ka nähtav. viissada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tuhat viissada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tuhat viissada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tuhat viissada nelikümmend viis poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, kompromiss nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, tuhat viissada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle. tuhat viissada nelikümmend kuus muudatusettepanek. ja hääletus on lõppenud. üks sotsiaaldemokraatide hääl üle seekord. nüüd on kõik korras, hääletus on lõppenud. tulemus on tagasi lükatud kompromiss nelikümmend üks A poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. sada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd hääletame selle raporti eelnõu muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus on alanud üks sotsiaaldemokraatide hääl on üle ja hääletus on lõppenud. hea tulemus. ja hääletame institutsioonide vaheliste läbirääkimiste alustamise üle. vabandust, kodukorra küsimus enne viimast hääletust. meil on probleem kompromiss äh,, äh ettepanek äh, kolmkümmend kaks A, seda ei võetud vastu, kui see ja saan aru, et äh, samal arvamusel on ka kolleeg raportöör, et seda ei peaks hääletama situation is clear. If adopted, the amendments fall. But... Need muudatusettepanekud äh, ei muutu kehtetuks, äh, kui me nii hääletame. okei äh, okay,, dear friends. hästi, head äh, kolleegid me ei ole ju keegi üldse närvis, me oleme kõik väga rahulikud ja raportöörid olid nõus, et peaksime hääletama koos muudatusettepanekute üle, ehk siis tuhat ükssada kuusteist, tuhat ükssada seitseteist, tuhat ükssada üheksateist, tuhat kolmsada seitsekümmend viis, tuhat kolmsada seitsekümmend seitse, tuhat nelisada nelikümmend neli. kõik üheskoos, ühel hääletusel. head kolleegid, tahaksin öelda, et alati on parem protestida sellisel puhul, sest kõik ei olnud äh, selge meile. tehke seda kohe. sest nüüd pärast esimest hääletust ja enne läbirääkimisi, läbirääkimiste hääletust, aga lähme hääle-, hääletamise juurde, sest raportöörid olid sellega nõus, niisiis kuus muudatusettepanekut koos. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? kontrollime üle. kontrollime üle. We check it. kontrollime. jaa nüüd lõpetame. tagasi lükatud ning tegelikult ei muutu mitte midagi meie hääletustes, sama tulemus kui enne. ning nüüd siis lõplik hääletus koos muudetud üheksat C nimeline hääletus ja hääletus on alanud. I close ja ma lõpetan hääletuse. Even... variraportööridele, sellepärast et see oli meie jaoks äärmiselt oluline raport proua Niibler. võin äh, öelda, et äh, ma tahaksin äh, vähemuse arvamuse esitada sellele raportile. okei okay,, thank you. To the oh, he is here. okei. Uh, dear friends uh,, do you need five minutes?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 viis, viis, kuus ja viis, viis, seitse muudatusettepanekut leheküljelt eh, viiskümmend eh, viis tõenäoliselt, artiklisse viisteist ja muudatusettepanek kuussada kakskümmend kaks ja kuussada kakskümmend viis. leheküljel viiskümmend kuus ilmselgelt ka artiklisse kuusteist ja need puudutavad elektrienergia siseturu direktiivi Need lähevad hääletusele homme. Te teavitati sellest eile, need lähevad hääletusele homme. täna on aga täna. That is everything quite clear. Okay. So, let us... ehk on kõik selge. Läheme edasi siis hääletusega, palun. Euroopa Parlamendi Nõukogu direktiiv elektrienergia siseturu ühise eeskirjad uuesti sõnastatud meie raportöör on kolleeg Kristjanis Kaarens. kompromiss üheksateist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kakssada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend üks ja kakssada kakskümmend viis koos, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaheksa poolt, vastu veel kord, poolt, vastu, kontrollime. ja ma lõpetan hääletuse. tagasi lükatud. kakssada üheksa poolt koos kahesaja neljaga. kakssada neli ja kakssada üheksa poolt, vastu ja erapooletud tagasi lükatud sada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kaks äh, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kakssada kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, esimene osa muidugi, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada nelikümmend seitse poolt, vastu, kontrollime. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kolmkümmend kolm vastu ja erapooletu. tagasi lükatud. aga palun kontrollime, head kolleegid, sotsialistide seast, palun tõstke oma käed kõrgele, sellepärast et ma ei näe väga selgelt. kontrollime, kolmkümmend kolm, palun kontrollime, sellepärast et siin jäi palju selgusetuks. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kompromiss kakskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud. veel kord, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kui te ei hääleta väga selgelt, siis teeme pausi, mingit muud võimalust ei ole. seega palun. kakssada nelikümmend üheksa poolt, vastu erapooletud. kontrollime, palun. kakssada nelikümmend üheksa hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend kaheksa poolt vastu. kontrollime. And I close the vote. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kaheksasada üheksakümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend seitse poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmkümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmkümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, kontrollime, kolmkümmend üheksa. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, neliteist poolt, vastu. kontrollime uuesti, nelikümmend, vabandust. And I close the vote. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kakskümmend kolm kompromiss poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmsada kümme poolt, vastu kontrollime. kolmsada kümme. Three one oh, I close the vote. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kompromiss kuus. poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolm muudatust koos kolmsada seitsekümmend kaheksa, kaheksakümmend, kolmsada kaheksakümmend üks ja nelikümmend üks poolt, vastu. kontrollime kõiki kolme. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmsada kaheksakümmend üks, kolmsada üheksakümmend üks ja nelikümmend kaks koos poolt, vastu. kontrollime kõiki kolme hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmsada kaheksakümmend kaheksa, kolmsada üheksakümmend üks poolt, vastu. kontrollime. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. neli muudatus, kolm, kaks, null kuni kolmsada kakskümmend viis, kolmsada kakskümmend kuni kolmsada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud. sama enamus jällegi vastu. kolmsada nelikümmend kaks, kolmsada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada nelikümmend neli, kolmsada nelikümmend viis poolt, vastu kogu aeg on sama enamus vastu, see tähendab tagasi lükatud. kolmsada seitsekümmend üheksa kuni kolmsada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kolm, nelisada kaheksateist poolt vastu. kontrollime. nelisada kaheksateist. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. nelisada ja nelisada üks poolt vastu. erapooletud, kontrollime. ilmselt tagasi lükatud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nelisada seitse poolt ja vastu. kontrollime. nelisada seitse. kontrollime ja lõpetame hääletuse nüüd. heaks kiidetud. nelisada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, kontrollime nelisada kolmkümmend. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. nelisada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. nelisada nelikümmend kolm. And I close the vote hääletus on lõppenud. Äh, nelisada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. nelisada viiskümmend üheksa, kontrollime veel kord. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. nelisada viiskümmend neli ja nelisada viiskümmend kuus poolt vastu. palun kontrollime veel. mõlemat. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kompromissi üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. viissada kaheksa ja viissada üheksa poolt, vastu kontrollime. kaks muudatusettepanekut koos. viissada kaheksa ja viissada üheksa. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nelisada seitsekümmend viis, teine osa, poolt, vastu. kontrollime ka seda aitäh. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. viissada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. viissada kakskümmend kolm. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, kompromiss kolm, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viissada viiskümmend kolm poolt, vastu. kontrollime, viissada viiskümmend kolm, parem on ikka kontrollida, nii et kõik oleks päris selge. nüüd on hääletus lõppenud, tagasi lükatud viissada nelikümmend neli, teine osa, poolt, vastu, kontrollime. Well, probably. Second part, second, second, second part, second part. I close the vote. teine osa. Rejected. Rejected, the same majority. Now we've got five, five, eight. tagasi lükatud. viis, viis, kaheksa, viis, kuus, seitse. kes on poolt, kes on vastu? peame kontrollima, vabandan hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. viissada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. tagasi lükatud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kaks muudatust viissada nelikümmend kaks ja viissada nelikümmend üheksa poolt vastu, erapoolt tagasi lükatud. kuussada kaheksateist, kuussada üheksateist ja kaks ülejäänut poolt vastu, erapooletud. kontrollime. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. nüüd kuussada nelikümmend kolm poolt, vastu. kontrollime. jah, aga palun. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend seitse artiklis kuuskümmend, kuusteist A poolt, vastu, erapooletud. peaksime kontrollima kompromissi, kuna tulemus ei ole selge. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kompromiss on heaks kiidetud kompromiss kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. seitsesada viisteist poolt ja seitsesada kuusteist. seitsesada viisteist ja seitsesada kuusteist koos poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üheksa A lõikes kuusteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. nüüd kaheksa muudatust. seitsesada kuuskümmend üks kuni seitse, üks, kaheksa, seitsesada kaheksakümmend üks, kas äh, poolt vastu heaks kiidetud? seitse, seitse, kaheksa, poolt, vastu, <laughs> erapooletud, heaks kiidetud kompromiss kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. seitsesada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu. kontrollime seda muudatusettepanekut, seitsesada üheksakümmend kaheksa. hääletus on lõppenud. vabandust, meil on üks üleliigne hääletaja Rahvaparteist. nüüd on hääletus lõppenud tagasi lükatud. seitsesada üheksakümmend kolm poolt, vastu. tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kompromiss kakskümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss kakskümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss kakskümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud. muudatusettepanek viissada viiskümmend kuus koos viissada viiskümmend seitsmega. poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. Let us check the vote. I close the vote. Rejected. Is rejected. Those two together. Amendment. Sorry. Amendment. No. Six to two. Six. tagasi lükatud. kuussada kakskümmend kaks, kuussada kakskümmend viis, hääletame koos. poolt, vastu, erapooletud, heaks äh,. äh kontrollime siiski üle. Rejected as well. I close the vote hääletus on lõppenud. kompromiss kolmteist, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kaheksa, seitse, üks, poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. lõpetan hääletuse. tagasi lükatud kaheksasada seitsekümmend kolm poolt, vastu. kontrollime. kaheksasada seitsekümmend kolm. ja ma lõpetan hääletuse. tagasi lükatud. kaheksasada seitsekümmend neli poolt, vastu tagasi lükatud sama enamusega kaheksa seitsekümmend kaks, kaheksa seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ka. nüüd kompromiss kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. sada neliteist poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud. sada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. ja me võime kontrollida. sada kuusteist. ja ma lõpetan hääletuse. heaks kiidetud. suurt erinevust ei ole. nii et hea oli, et kontrollimisel kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaksteist poolt, vastu, <coughs> erapooletud, heaks kiidetud, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kompromiss neliteist poolt, vastu erapooletud heaks kiidetud. üheksa kuuskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud jaa. hästi, kontrollime. kuussada üheksa, äh, üheksa kuuskümmend üheksa. sulen hääletuse, tagasi lükatud. üheksasada seitsekümmend, üheksasada seitsekümmend poolt vastu, erapooletud. kontrollime. ei, tagasi lükatud. üheksasada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse, üheksasada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksasada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, tõenäoliselt tagasi lükatud uh,. Let us close. lõpetame hääletuse, heaks kiidetud. hästi tuhat kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud tuhat kaheksa poolt, vastu. kontrollime, tuhat kaheksa. Check one oh oh eight and I close the vote. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. tuhat seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud tuhat viiskümmend kuni tuhat viiskümmend neli, järgmine lehekülg siin, nii et koos viis muudatusettepanekut siis. hääletame neid koos, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss seitseteist, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, tuhat kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, võetud, kontrollime. Amendment one O H O. I close the vote. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kaheksateist, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. nelikümmend kaks ja tuhat ükssada kakskümmend kaheksa koos poolt vastu erapooletud heaks kiidetud nelikümmend kolm ja poolt vastu, erapoolt heaks kiidetud, nelikümmend neli ja tuhat ükssada kolmkümmend üks poolt vastu, erapoolt heaks kiidetud. üks, üks, kaks, üheksa poolt vastu. erapooletud, tulemus ei ole selge. tuhat ükssada kakskümmend üheksa, kontrollime. The vote is excellent heaks kiidetud. nüüd kolm muudatust, üks, üks, äh, kolm, kaks kuni äh, kolm, neli, kontrollime kolm muudatusettepanekut ja nüüd sulame hääletuse. tagasi lükatud. Äh, tuhat üheksasada kolmkümmend viis ja kolmkümmend kuus poolt vastu erapooletut kontrollime kaks muudatusettepanekut. ma panen nüüd äh, kinni hääletuse, äh, heaks kiidetud. üks, üks, kolm, üheksa poolt, vastu. kontrollime koos tuhande üheksasaja neljakümnega. Te peaksite reageerima vastasel juhul tundub, et tema vaatab. tuhat ükssada nelikümmend, tuhat ükssada nelikümmend üks hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. tuhat ükssada nelikümmend üks poolt vastu, erapooletud. kontrollime. tuhat ükssada nelikümmend üks. And I close the vote. is reject tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, taga, heaks kiidetud kaks muudatusettepanekut. üks, üks, viis, kaks, üks, üks, viis, kolm, teine osa, teine osa tuhande ühesaja viiekümne kolmest poolt vastu. kontrollime, kontrollime So I close the vote. Rejected. Is rejected. Uh, now amendment 111. Nüüd 1143. 1193, vabandust. Nüüd on hääletus lõppenud, tagasi lükatud tuhat ükssada seitsekümmend kaks, kaheksakümmend kuni kaheksa äh, ja tuhat ükssada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle. tuhat ükssada seitsekümmend kaks ja tuhat ükssada kaheksakümmend neli, kaks muudatusettepanekut. hääletus on lõppenud. tuhat ükssada, äh, tuhat kakssada kolm poolt, vastu, tagasi lükatud tuhat kakssada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tuhat kakssada viis, ei, tagasi võetud, härra Krasnodebski ja härra Tšesak on tagasi võtnud selle, nüüd kompromiss kolmkümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud tuhat kakssada nelikümmend kaks esimene osa, poolt, vastu, erapooletud. heaks kiidetud. tuhat kakssada nelikümmend kaks teine osa. kas tahate kontrollida esimest osa? hästi. kontrollime esimest osa ja nüüd on hääletus lõppenud sellega heaks kiidetud, teine osa poolt vastu. kontrollime. vaatame, kas saame teistsuguse tulemuse. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. tuhat kakssada nelikümmend viis poolt vastu erapooletud, tagasi lükatud. tuhat kakssada nelikümmend viis, hästi, kontrollime. ja sellega on nüüd hääletus lõppenud. tagasi lükatud. tuhat kakssada nelikümmend kuus ja tuhat kakssada nelikümmend seitse poolt, vastu, kontrollime tuhat kakssada nelikümmend kuus ja tuhat kakssada nelikümmend seitse, kontrollime. Both amendments, I close the vote. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, tuhat kakssada viiskümmend poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. tuhat kakssada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tuhat kakssada kuuskümmend neli poolt vastu, kontrollime. tuhat kakssada kuuskümmend kaks, kontrollime. We check. kontrollime, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kaks muudatust, tuhat kakssada kuuskümmend kaheksa, tuhat kakssada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaks tükki, tuhat kakssada seitsekümmend kaks ja tuhat kakssada seitsekümmend kolm poolt, vastu kontrollime. Identical amendments. I close the vote. Rejected. Rejected. Compromise ten. Äh, tagasi lükatud kompromiss kümme, punktides üks, kaks, kolm, neli A ja B. poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud ning mõned leheküljed edasi. tuhat kolmsada kolmkümmend üks ja sada kakskümmend üks koos poolt, vastu. kontrollime. I close the vote. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud tuhat kolmsada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tuhat kolmsada nelikümmend üks poolt. ja hästi, kontrollime. tuhat kolmsada nelikümmend From... head sõbrad, sotsialistid, äh, demokraadid, te ei hääleta. palun hääletage selgelt, proua. Teie ka. vastasel juhul ma ei näe. tuhat kolmsada nelikümmend, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, aga väga väike äh, vahe. minu jaoks oli vahe suurem, kui ma siit vaatasin, seega palun tõstke käed. tuhat kolmsada nelikümmend üks poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, tuhat kolmsada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tuhat kolmsada nelikümmend kolm, tuhat kolmsada nelikümmend kaks, hästi, kontrollime. I close the vote. hääletus on lõppenud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud tuhat kolmsada nelikümmend kolm poolt, vastu, tagasi lükatud. tuhat kolmsada nelikümmend neli poolt, vastu. kontrollime. tuhat kolmsada nelikümmend neli. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. nüüd muudatusettepanek viiskümmend üheksa poolt, vastu. tagasi lükatud. kuuskümmend poolt, vastu. kontrollime. kuuskümmend. I close the vote. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kuuskümmend üks poolt, vastu. kontrollime. ilmselt tagasi lükatud. I close the vote. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. aga parem on ikkagi üle kontrollida. kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kuuskümmend viis poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kuuskümmend kuus. ja kolm koos poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, neli poolt, vastu. kontrollime, neljas muudatusettepanek, kontrollime neljandat. And sorry, I close the vote lõpetan hääletamise. heaks kiidetud. nüüd kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, seitsekümmend poolt, vastu. kontrollime. seitsekümmend I close the vote. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek viis, poolt, vastu. kontrollime. NV viies muudatusettepanek, hääletus on lõppenud. vabandan väga. aga ma joon siin midagi väga kanget alkoholi ilmselt. nii et täiesti võimalik, et nii läks. okei okay.. That would be much better. nüüd läheb kõik palju libedamalt. sada seitseteist poolt, vastu, kontrollime. I close the vote. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, seitsekümmend kaks ja kuus koos, poolt vastu. kontrollime, kaks muudatusettepanekut. I close the vote. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. seitsekümmend üks. poolt, vastu. kontrollime. seitsekümmend üks, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud seitsekümmend kolm poolt, vastu. heaks kiidetud. seitsekümmend viis poolt, vastu. kontrollime, seitsekümmend viis. And I close the vote. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud seitsekümmend kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend seitse poolt, vastu. kontrollime. seitsekümmend seitse. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, nüüd kompromiss kolmkümmend kuus poolt, vastu. erapooletud, heaks kiidetud. kaheksakümmend kolm poolt, vastu kontrollime, kaheksakümmend kolm. Thank you. aitäh teile. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kaheksakümmend viis poolt. vastu. kontrollime ka seda. kaheksakümmend viis. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kaheksakümmend kuus poolt vastu. kontrollime, kaheksakümmend kuus. And I close the vote. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kümme Envi, poolt, vastu. erapooletud, tagasi lükatud, üksteist Envi, poolt, vastu. erapooletud, kontrollime. üheksa, üksteist Envilt. I close the vote. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. üheksakümmend kaheksa poolt, vastu kontrollime. I close the vote. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud üheksakümmend kuus poolt, vastu. tagasi lükatud üheksakümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud ka üheksakümmend seitse poolt, vastu. kontrollime. okei, üheksakümmend seitse. hääletus on lõppenud. väga kena. sada kaks poolt, vastu erapooletud kontrollime. Oh sada kaks. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada kakskümmend kaks poolt, vastu. kontrollime. sada kakskümmend kaks. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada viis ja sada kuus po koos poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada kümme poolt vastu. kontrollime sada kümmet. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud sada üksteist poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud sada kolmteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud sada kaksteist poolt, vastu sada kaksteist. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, viisteist Envi poolt vastu kontrollime. I close the vote hääletus on lõppenud. tagasi lükatud sada kaheksateist poolt, vastu. erapooletud tagasi lükatud sada üheksateist poolt, vastu. erapooletud tagasi lükatud sada kakskümmend poolt, vastu. erapooletud tagasi lükatud sada kakskümmend kolm poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaheksateist Envi poolt, vastu, kontrollime, kaheksateist Envi hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, nüüd läheme edasi, lõplik hääletus. koos muudatustega nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud suur enamus, õnnitlused kolleegile, raportöörile. ja nüüd läheme edasi institutsioonide vaheliste läbirääkimiste alustamiseks. nimeline hääletus, hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. väga kena. alustame siis läbirääkimistega, triloogiga, suur aitäh teile! austatud raportöörid, variraportöörid ja te kõik, suur aitäh teile tulemus oli tõesti võrratu. kõik variraportöörid, te olete tõesti kogu aeg väga aktiivsed olnud. kaheksateist variraportööride kohtumist lausa oli teil, nagu ma aru saan, see on tõenäoliselt kõige äh, suurem arv ähm, üldse. mulle tundub, et keegi väikest pausi ei taha, te ei taha pausi äh, võib-olla peame katsetama hääletust veel kord, ei, ärme siis seda ka teeme, lähme siis asjadega edasi. kallid sõbrad, järgmine päevakorrapunkt on riskideks valmistumine elektrisektoris. kolleeg Flavio Zanonato on meie raportööriks, muudatusettepanek seitsekümmend viis, kes on poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend üks poolt, vastu. noh, seda kontrollime. kaheksakümmend üks kaheksakümmend üks. hääletamine lõppenud. see on tõesti tagasi lükatud, kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend neli poolt, vastu kontrollime seda. kaheksakümmend neli. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend viis poolt vastu. kontrollime seda. üheksakümmend viis. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. ja nüüd äh, edasi on meil plokis hääletus, kümme muudatusettepanekut äh, ühise hääletusega, üheksakümmend kuus kuni sada kuuskümmend lähevad koos hääletusele, kes on poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud, selge häälteenamusega on nüüd kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sa-, kohta üheksa esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend viis poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend kaheksa poolt, vabandust, kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, kontrollime seda, sada kolmkümmend seitse läheb hääletusele hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. Äh, nüüd kaks muudatusettepanekut, sada kolmkümmend kaheksa ja sada kolmkümmend kaheksa, üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend neli, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm muudatusettepanekut, sada seitsekümmend üks, sada seitsekümmend kolm, sada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend kaheksa poolt vastu, kontrollime seda, sada seitsekümmend kaheksa. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, kontrollime seda, sada kaheksakümmend kolm hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud äh, sada kaheksakümmend neli poolt, vastu. kontrollime seda ka, sada kaheksakümmend neli. hääletamine lõppenud. vastu võetud. sada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, äh, sada üheksakümmend üks poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksateist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend seitse. sada üheksakümmend seitse poolt, vastu. Te olete selle vastu? no tagasi lükatud siis. sada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kõigepealt sada üheksakümmend kaheksa veel kord poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss viisteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud, kakssada kakskümmend üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitseteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitseteist A poolt vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksateist, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime seda, kolmkümmend viis. kolmkümmend viis. hääletamine on lõppenud see on vastu võetud, te peate tõesti käega paremini märku andma või ma pean aeglasemalt hääletust tegema. Te ju ei hääleta õigel hetkel, siis kui vaja on. no tõesti, ma palun. Äh, püüdke ometi rohkem, see võeti nüüd vastu ja me peaksime nüüd edasi liikuma kompromissini üheksateist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend poolt vastu erapooletut, vastu võetud kakskümmend 20 ei, muudatusettepanek kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend üks poolt, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, era, vastu võetud. kompromiss kakskümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaks poolt, vastu, kontrollime viiskümmend kaks. hääletamine on lõppenud ja see on tagasi lükatud viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda. hääletamine lõppenud, tagasi lükatud viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kuus, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kuuskümmend poolt, vastu, kontrollime seda, kuuskümmend. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend viis poolt, vastu e, erapooletud, kontrollime seda, kuuskümmend viis. hääletamine lõppenud tagasi lükatud kuuskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda, kuuskümmend seitse. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud, kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend poolt, vastu no ma tõesti palun teid, seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üsna selge oli tulemus, kompromiss kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend neli poolt, vastu, kontrollime seda no tundub, et kõik on selgelt vastu, kakskümmend neli äh, tagasi lükatud siis äh, ja nüüd lõpphääletus, nimeline hääletus terve ettepaneku üle, mille on meile koostanud härra Flavio Zanonato. ja hääletamine on lõppenud ja suurepärane laiapõhjaline toetus talle ja nüüd äh, me hääletame institutsioonide vahelise läbirääkimise alustamise osas vastavalt kodukorra artikli kuuskümmend üheksa lõiget C ja hääletamine on nüüd lõppenud. suur aitäh, hääletamine on nüüd tõesti lõppenud. väga selge tulemus on äh, palju õnne, kolleeg Tsahanato teile ja palju õnne ka kõikidele variraportööridele. ja nüüd Euroopa Liidu energiasektorit reguleerivate asutuste koostööamet. Helvek Peterson on raportöör kaheksakümmend kuus poolt vastu. kontrollime seda. hääletamine on lõppenud vastu võetud. kaheksakümmend seitse, kes on poolt? vastu. kontrollime seda ka. kaheksakümmend seitse. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kompromiss üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud no ma nüüd ei teagi, äh, viisteist lehekülge veel kas pean kohe lõppu minema? ei, ei vist mitte. järgmine lehekülg. muudatusettepanek äh, üheksakümmend kuus, kakssada üheksakümmend kaks, kolmsada üheksakümmend üheksa, viiskümmend üheksa. neli muudatusettepanekut plokina, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, liigume nüüd mõned leheküljed